kedves kollégák, folytatjuk az ülés. austatud kolleegid, jätkame nüüd oma tööga. kõigepealt eh, kin-, kinnitame me eilse koosoleku protokolli. protokollid eh, on kõigile kättesaadavad olnud, ma tahaksin teada, kas kellelgi on märkusi protokolli kohta, kui eh, märkusi ei ole, on protokollid ka vastu võetud.